So, schönen guten Morgen. tere hommikust. ma palun, et te kõik võtaksite kohad sisse. jah, südamest tere tulemast ja täna meil eelviimane kohtumine vist siin tööhõivekomisjonis meie ametisoleku ajal ja meil on üsna lühike päevakord. erinevalt sellest, mis nüüd on välja trükitud ja ka saadetud, teil on siin päevakorras väike muudatus. kõigepealt jah, protokollide kinnitamine on kõigepealt, siis on elektrooniline hääletus ja hääletus on Euroopa statistika üle. ja mis puudutab nüüd sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist, siis see oli meil ka päevakorras enne. ja foto on meil ka plaanis teha et loodetavasti veel tuleb juurde rahvast, et meil oleks võimalikult palju pildi peal. et pärast hääletamist eh, teeme selle pildi, nii on vist kõige õigem järjekord. niisiis, tervitan teid siin saalis, meie külalisi, kui ma nüüd härra Tetjenilt on külastajate rühm meil siin, nii et tervitan teid siin meie väga lühikesel kohtumisel. nii et kahe meil on kahekümne kaheksanda märtsi päevakord vaja kinnitada, kellelgi vastuväiteid ei ole. ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine oli meil äh, hääletamise nimekirjas, aga seda me ei saa täna hääletada. sest variraportöörid peavad seda teemat veel käsitlema ja nad ei andnud nõusolekut praegu selle üle hääletada, nii et täna me seda siis ei tee, sest on vaja veel pidada läbirääkimisi sel teemal. aga Jean Lambert palus lühidalt sel teemal sõna. Jean ei taha. ahah, hästi, siis ei saa sa sõna. nii et sellega on see teema praegu lõpetatud ja järgmine kord siis eh, annad meile teada, kuidas asjade seis on selle valdkonnaga. aga karta on, et me selle teemaga, selle tähtsa teemaga oma ametisoleku aja lõpule ei jõua. ja nüüd me oleme viienda päevakorrapunkti juurde teiega jõudnud. Euroopa statistika, siin on meil hääletus kavas nimelt elektrooniline hääletus. üksainus hääletus, poolt, vastu, erapooletud on võimalik teil hääletada ja elektrooniliselt. nii et kes poolt on, kes vastu, samuti näidake seda. erapooletud samuti nelikümmend üks kahe vastu, selline on meil tulemus, oleme selle heaks kiitnud ja meie õnnitlused raportöörile Tamas Mežeritšile, kes täna paraku kohal olla ei saa. nii et sellega me oleme nagu ühele poole jõudnud. enne kui me äh, teeme pilti see oli minu kogemuste järgi kõige lühikesem koosolek, mis mul olnud. nii et eh, teeme siis fotot, aga järgmine kohtumine on eh, viieteistkümnendal aprillil Strasbourgis. ja seal me peame eh, tegelema ametite valdkonnaga, aga nüüd ma palun, et te kõik tuleksite siia ette ja teeme niinimetatud perepildi